Good afternoon, dear colleagues. tere hommik, tere päev, pärastlõunat, kallid kolleegid. alustame tänase koosolekuga. ja kõigepealt tuleb vastu võtta päevakord. kõik on nõus, see on kinnitatud, siis tulevad juhataja teadaanded. kõigepealt teatan, et kõik Euroopa Liidu keeled on täna kasutusel, välja arvatud malta, soome ja horvaadi keel, ametlikud keeled, seega järgmiseks Empli delegatsiooni Viinis käiguraport seitse kuni üheksa mai kaks tuhat kaheksateist. aruanne on, on teie kaustades teie koosoleku dokumentide seas. edasi. töö- ja puhkeaja direktiiv, kolmepoolsed kohtumised. kaheteistkümnendal septembril pärast täiskogu toimus kohe ehm, kolmepoolne kohtumine, see toimus väga konstruktiivses õhkkonnas kuigi kaasseadusandjate seisukohad olid väga erinevad, sooviti koostööd teha selleks, et jõuda kompromissini. ja miljonite Euroopa Liidu kodanike, kodanik, kodanike elu lihtsamaks muuta. see puudutab Euroopa sotsiaalõigusi, järgne kolmepoolne kohtumine toimub kaheksandal oktoobril. edasi protokollide kinnitamine, kuues september kaks tuhat kaheksateist, koosoleku protokoll, kui keegi vastu ei ole, siis on see vastu võetud ja läheme edasi tasapisi ning ootame natukene, et raportöör kohale jõuaks. ootame Agnes Jongeeriust ja siis jätkame, tänan.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

So we'll continue. niisiis jätkame oma tööd. vaatleme arvamuse projekti. see puudutab parlamendi ja nõukogu ettepanekut, millega luuakse ühised sätted Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Merenduskalas-, kalandusfondi kohta ning nende ja varjupaigarände integratsioonifondi, sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes. palun, sõna on teil, proua Jungeerius. suur aitäh, et te ootasite mind. ma püüan nüüd testida seda hoonet siin ja vaadata, kas puuetega inimestele on see ligipääsetav. see võttis mul natukene aega, sellepärast hilinesin aga igal juhul aitäh, et te andsite mulle võimaluse rääkida sellest, mis mis ma arvan nendest ühissätete määrusest. arvan, et on üsna tavaline, et siin selles kojas räägitakse Euroopa solidaarsusest ja minagi kasutan seda sõna üsna sageli. ja see on päris loogiline, sellepärast et sotsia-, äh, solidaarsus on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid aga ikka jälle tuleb arutada, mida solidaarsus praegu tähendab nüüd. teisisõnu, äh, kuidas inimesed mõistavad solidaarsust tänapäeval? minu arvates on äh, selle äh, ühissätete määruse alla kuuluvad seitse fondi teatud määral nagu Euroopa Liidu solidaarsuse väljenduseks ja sümboliks. Äh, nad väljendavad meie ühist soovi parendada äh, eurooplaste sotsiaalmajanduslikku elujärge ning nüüd on tehtud Euroopa Komisjonis ettepanek, mis aitaks veelgi enam solidaarsust Euroopa Liidus tugevdada üldine ettepanek äh, vähendab eeskirjade killustatust, suurendab paindlikkust ja usun, et see aitab kaasa ka paremale ligipääsule nendele fondidele. Ehm, ning äh, lõppude lõpuks tähendab see seda, et äh, rohkem Euroopa Liidu kodanikke saab otseselt kasu nendest fondidest. küsimus on aga selles, kuidas enamat saavutada, kas me saame veel midagi teha? kaks tuhat neliteist äh, lubas komisjoni president Juncker kodanikele, et Euroopast saab äh, äh, või Euroopas saab endale kolme A plussiga sotsiaalmärgistuse või reitingu, aga kahjuks tulemuseks on nüüd see, et ühissätete määruse ettepanekus ei räägita enam sotsiaalsest Euroopast üldse või peaaegu mitte. meie tahaksime, et need aluspõhimõtted oleksid ikkagi selgelt kirjas, et me saaksime tõesti nõuda enamat, anda enamat ja kodanikud saaksid enam. nüüd selle määruse eesmärk on majanduskasv ja töökohad. see peab jõudma kõikide kodanikeni, kellel on vaja sotsiaalset kaasatust, sotsiaalset hõivatust. Need on kõik selles ettepanekus kirjas, aga siiski sotsiaalmajandusliku ühtsuse tagamine ida ja lääne, põhja ja lõuna vahel on minu arvates väga tähtis, kui me soovime eh, eh, suurendada ühtekuuluvuspoliitika eelarvet ja eh, eelarves sees soovime ESF Plussile suuremat osa eh, ning sotsiaalkulutuste sihtotstarbeline tegemine jääb liikmesriikide otsustada. kui te nüüd võrdlete komisjoni ettepanekut praeguse ühissätete määrusega, siis eel- ja kaasfinantseerimismäärad on vähem arenenud ja üleminekuregioonidele madalamad. nüüd programmide täitmine liikmesriikide tasandil peaks pre-, eh, prefinantseerimist ja kaasfinantseerimist eh, suurendama, vastasel korral jääb ikkagi lävend eh, nende riikide jaoks, kes kõige rohkem raha vajavad ja veel Ähm, Euroopa Liidu fondide kasutamise puhul äh, lähtutakse riigipõhistest soovitustest ja selle kaudu soovitakse saavutada suurem ühtlustamine. Äh, soovitakse poolaastapõhist lähenemist, aga minu arvates äh, tuleb nendes programmides, mis fondidest kasu saavad, arvestada ka sotsiaalset tulemustabelit ning tööhõive raporteid ja see peaks olema minu arvates kohustuslik. kui on vaja ähm, vigu parandada, meetmeid võtta, siis äh, see peaks ka kuidagi raportis äh, kajastuma äh, ja kui me tahame, et riigipõhised äh, soovitused oleksid jätkuvalt arvestatavad, tuleb kasutada ka tulemustabeleid ning tööhõiveraporteid. tähtis on kaasata samuti sotsiaalpartnereid nende raportite kujundamisse Äh, siis saab neid hiljem, neid soovitusi hiljem ellu viia ja see oli ka üks minu soovitusi komisjonile. nimelt tuleks tugevdada sotsiaalpartnerite rolli. ja äh, tähtis on muidugi ka äh, tagada parem ligipääsetavus fondidele ning parem fondide vahendite ärakasutamine selleks oleks vaja meil rohkem paindlikkust, komisjon ka tegi selle ettepaneku, aga seda ettepanekut tuleks veel lihvida just solidaarsuse külje pealt. ja loodan, et Euroopa Komisjoni kolleegidega seisab meil ees hea koostöö oh,. suur aitäh. annan variraportööridele nüüd sõna. kõigepealt Sogor Tšaba suur tänu. tõhustatud ja tugevdatud ühtekuuluvuspoliitika arvestab kõigi regioonide kodanike vajadusi ja tagab selle, et Euroopa Liit tervikuna äh, muutub jõukamaks ning äh, meie kodanikud suudavad vastu seista ühiskonnast tervikuna tänapäeva väljakutsetele ühtekuuluvuspoliitika äh, reformimine on väga hea, arvestades uusi eelseisvaid muudatusi, eelarvepiirangud, Brexit, mitmesugused lihtsustused, paindlikkus, vastutus, uued väljakutsed ja nii edasi ja nii edasi. tahaksin tervitada proua Jongeeruse mitmeid ettepanekuid, mis äh, rõhutasid just äh, sotsiaaltelge, ühtekuuluvuspoliitika eesmärke soovi arvestada programmi töös ka tulemustabeliga ning suurendada omanikutunnet fondide vahendite kasutusel ja tagada see, et kaasfinantseerimine ei tekitaks liiga suurt koormust liikmesriikidele, eel, eelkõige arvestades parlamendi resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku kohta me peaksime täiendavalt arutama neid muudatusettepanekuid ja seda, milline on parim võimalik viis artikli neli järgi sotsiaalpoliitika kaudu ühis, ühtekuuluvust suurendada. nüüd tähtis on investeeringud majanduskasvu, teisest küljest Äh, võib-olla ühtekuuluvusfondi vahendid sellise äh, idee järgi vähenevad, äh, lõpuks tuleb leida tasakaal liikmesriikide vajaduste ning komisjoni võimaluste vahel rahastada neid vajadusi. ning ma tahaksin ise ka muudatusettepaneku teha selleks, et tugevdada ühtekuuluvuspoliitikat ja investeeringuid Äh, teen ettepaneku struktuurifondide raha mitte suunata mujale. ootan selle tähtsa teema edasist arutelu, tänan. suur aitäh. Ähm, ise ma räägin ECR kolleegi ettepanekust, kaheksakümmend seitse protsenti kõikidest konsultatsioonis osalenud äh, osapoolest soovisid otsustavalt äh, selgeid ja lühemaid reegleid Euroopa fondide ja programmide rakendamisel. Äh, seetõttu on parem, on vaja paremini kooskõlastada eeskirju erinevate fondide kohta, suurendada paindlikkust, samuti on vaja respekteerida liikmesriikide olemasolevaid vajadusi. me usume, et viis põhipoliitilist ettepanekut on väga äh, tasakaalus, rohkem sotsiaalset Euroopat, Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimine ähm, on olulised ja me tahaksime rohkem rõhutada innovatiivsust äh, ning äh, nutimajanduse arendamist, kohalikku arengut, Äh, ning äh, uuenduslikku lähenemist kohalikus kontekstis kohalike osalejatega. nii, see on nüüd minu poolt kõik, järgmiseks annan Aldele sõna. kolleeg Enrique Calvechambu. Thank you very much uh,, sir woman. I would. suur aitäh. alustan inglise keeles ja lõpetan hispaania keeles et ikka kõik kuulaksid. nüüd, kõigepealt tahaksin raportööri tänada. Agnes, aitäh CPR raporti eest. me jagame kõik sarnaseid eesmärke seoses Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikaga. meie fraktsioon toetab tugevalt sellist poliitikat, mis hõlmab kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja regioone, arvestades seda, et et ähm, meiega liituvad ka uued regioonid. ühtekuuluvuse puudumine, nagu me teame, ei ole mitte ainult sotsiaalne probleem, vaid ka majanduslik probleem ja majanduslik probleem äh, seisneb selles, et äh, ühiskond, äh, mis ei ole sidus, ei ole enam tõhus. nüüd loomulikult uue määruse ettepanek omab suurt poliitilist tähtsust, kuna sellega sätestatakse ühtekuuluvuspoliitika alusreeglid, kaasa arvatud ESF pluss eeskirjad järgmiseks finantsraamistiku perioodiks. ma jagan raportööri, e-, raportööri arvamusi, et tegemist on nagu poliitilise sümboliga, ühtekuuluvuspoliitika väljendab meie äh, ühiseid eesmärke ja ka me peaksime kindlasti sotsiaalset Euroopat rohkem ja sotsiaalseid õigusi toetama, eriti nüüd, kui meie mandaat hakkab lõppema ja sotsiaalküsimused muutuvad ilmselt ähm, valimiste käigus veelgi olulisemaks raportöör on teinud ettepaneku prefinantseerimist ja kaasfinantseerimist Äh, läbi vaadata, on pakkunud uued finantseerimismäärad välja, ma äh, toetan mõtet, et investeeringuid saaks toetada nende fondide kaudu, samuti äh, räägitakse erinevate regioonide kategooriatest. no seda võib toetada, seda mõtet, kui kõik jääb MFF-i raamidesse. ja ma olen selle poolt, et Äh, tugevdatakse seost ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa poolaasta protsessi vahel. kui kavandatakse ESIF-i fonde, siis usun, et riigipõhised soovitused ja makromajanduslik tasakaal on väga tähtsal kohal, neid tuleb arvestada ja ähm, me oleme kaalunud ka muudatusettepanekuid, mis võiksid seda ettepanekut veelgi paremaks teha, kuigi raport on suurepärane nüüd. ja nüüd ma tahaksin rääkida võib-olla millestki, mis on konkreetse, näiteks minu koduriigiga seotud. koos raportööri ja kolleegidega Äh, äh, tuleks nüüd vaadelda, kuidas nendele küsimustele läheneda. kuidas tulemusi pärast analüüsida? kuidas saavutada tõhusus? mitte see, kuidas fondid vastavad oma õiguslikule alusele, mitte sellest seisukohast, aga pigem tuleks analüüsida äh, Äh, seda, mida on saavutatud äh, tõesti reaalselt sotsiaalmajanduslikul tasandil. väga sageli äh, jagatakse raha, aga ei kasutata seda ära. seda juhtub ikka samade riikide, regioonide ja sektorite puhul. tundub, et mõned asjad ei toimi ja tuleks nüüd üle vaadata, miks ja nüüd äh, sooviksin, et sellega tegeldaks, et kaalutaks, äh, kui tõhus on sotsiaalmajanduslikus plaanis fondide äh, vahendite jagamine ja ärakasutamine see on poliitiliselt tähtis, et, et valitsuste usaldusväärsus kasvaks. tänan Thank you so much um.... aitäh. järgmisena annan sõna kuue grupile. palun. aitäh. kõigepealt suur tänu raportöörile arvamuse eelnõu eest ja vabandan Riina Kaari äh, meie variraportööri nimel kahjuks ei saanud tema siia tulla, seega edastan tema märkmed. QNGL fraktsioon tervitab seda, et raport on keskendunud sotsiaalsele kaasamisele, ka ülespoole suunatud lähenemisele, mis on ka selle määruse üldine eesmärk. hiljem täna arutatakse ka euroala eh, tööhõive ja sotsiaalpoliitikat, on selge, et üle saja kahekümne miljoni Euroopa kodaniku on endiselt väga haavatavad nendes küsimustes, seega on tervitatav raportööri rõhuasetus Sotsiaalfond Plussile, mis kõik aitavad neid probleeme leevendada. samuti suhtume positiivselt raportööri katsesse äh, siduda need küsimused sotsiaalse tu-, tulemust tabeliga selleks, et kajastuksid paremini Euroopa sotsiaalsete õiguste samba põhimõtted. sellegipoolest oleme me selle vastu, et eh, Euro-, Euroopa Majandus poolaasta riigipõhised soovitused tugevamini seota-, seotakse fondide kasutamisega, see on eh, töötajate huvide vastu, samuti oleme sellele vastu, et seatakse makromajanduslik tingimuslikkus ja komisjon saab peatada äh, maksed, äh, kui nende finantseeskirjast kinni ei peeta. edasi, Euroopa Investeerimispank ja Investeerimisfond, äh, nende osalus tähendab, et äh, fondide kasutamine tulevikus võib osutuda probleemseks, kui tingimusi ei täideta. aitäh, rohelised ja proua Vanna, palun. suur tänu, proua esimees, suur tänu ka raportöörile selgituste ja arvamusprojekti esitamise eest. ja ma toetan täiesti teie sõnu selles osas, mis puudutab Euroopa solidaarsust. ka meie leiame ühtekuuluvuspoliitika üldiselt ja sotsiaal äh, struktuurfondid äh, konkreetsemalt on üheks kõige olulisemaks alustalaks Euroopa solidaarsusele, ka piirkondadele ja linnadele tõrjutuse, vaesusega võitlemise puhul on see oluline ja me oleme ka erinevates ühtekuuluvuspoliitika aruannetes näinud, et see on oluliseks instrumendiks ka avalike investeeringute puhul. ja seda eriti just kriisi ajal ja, ja just nimelt kriisist saadigi lihtsamini üle tänu nendele fondidele ja seetõttu me peame selle instrumendi kui väga tugeva äh, sotsiaalvaldkonna edendaja äh, säilitama. paar punkti ka meie fraktsiooni poolt, ühte siin juba mainiti. see puudutab siis ülekandevõimalusi niinimetatud Junckeri fondi saab nüüd äh, vahendeid üle kandma, aga me oleme selle vastu, see on siis artiklis kümme ja Omnibussi paketis me juba olime ka selle ülekande variandi vastu ja me leiame, et tegu on tegelikult vägagi ähm, suure rünnakuga ühtekuuluvus ähm, vastu, sellepärast et kui me praegu vaatame, kuhu siis Junckeri kavas, Junckeri fondis need ähm, rahad lähevad, siis tegelikult väga vähe läheb just äh, sotsiaalvaldkonna taristutesse, tervishoidu ja nii edasi ja kõik need tulemused, mida me oleme üritanud saavutada, äh, saavutada ühtekuuluvuspoliitika osas, näiteks mis puudutab ka neid võrdlusaluseid, et kakskümmend protsenti vähemalt tuleks kliimakaitseks investeerida ja nii edasi, et kõik need tulemused lähevad kaotsi. ja meie meelest on see põhimõtteliselt vale ja nüüd teistest punktidest juba räägiti nimelt, et kaasfinantseerimise määrad äh, Euroopa Liidu poolt on väga madalad ja just nende piirkondade jaoks, mis on ähm, vaesemate äh, ja eriti ka äh, väiksemate organisatsioonide jaoks on sellisel juhul väga keeruline üldse saada fondidest äh, kasu. ja seetõttu me oleme teinud ka vastavad muudatusettepanekud artikli sada kuus kohta ja, ja, ja tehti ka ettepanek juba aset leidnud arutelu osas, et mis puudutab makromajanduslikku tingimuslikkust ja et ja et olla ähm, ja seos ähm, tugevama majandusliku juhtimisega on just need aspektid, millega me vastu, millele me oleme vastu me ei leia, et me peaksime piirkondi ja kohalikke omavalitsusi hakkama rakendama, hakkama karistama sellepärast, et liikmesriigid mingisugustest ähm, eesmärkidest kinni ei pea, sellepärast et need tasandid ei ole ju nende eesmärkide osas kokkuleppeid teinud. ja seetõttu me ei leia, et seetõttu peaks survestama kuidagi avaliku sektori eelarveid. ja veel üks äh, punkt, nimelt, et horisontaalsed põhimõtted viiakse jällegi sisse, meie meelest on see vägagi ehm, ohtlik lähenemine, see puudutab nüüd äh, diskrimineerimisvastast põhimõtet äh, näiteks, äh, see on nüüd ainult ääremärkusena siin ära mainitud, nii et ma arvan, et see tuleks ikkagi põhimõtete all ära märkida. ja samuti, mis puudutab inimõigustest kinnipidamist, et et äh, see tuleks ka horisontaalse põhimõttena sisse tuua ja te juba rääkisite ka sotsiaalpartnerite rolli tugevdamisest menetluses ja meie soovime ka, et vabaühendused saaksid tugevama positsiooni ja teeme siis ka vastavasisulised muudatusettepanekud, aitäh! Thank you um,. There's nobody. aitäh. FTD ja NFI esindajaid ma siin ei näe, seega on Roger T saab sõna ning seejärel komisjoni esindaja ning raportöör. Merci beaucoup, madame la president. suur tänu. minu esimesed sõnad lähevad Agnes Jongeeriusele, keda tuleb tänada hea arvamusraporti eest meie komisjoni nimel, mis puudutab teemat, mis on meile väga südamelähedane. ja suur aitäh ka komisjonile ettepaneku eest see on väga oluline. me oleme siin tööhõivekomisjonis ja täna juba on näha, et kõik fondid, mida saaks kasutada selleks, et äh, inimeste tööhõivet säilitada ja et äh, inimeste enda tööhõivet edasi arendada, on väga tähtsad. esimene telg, millel tuleb tööd teha, on see, et äh, kodanikud, kellel on töökoht olemas, äh, suudaksid kohaneda vastavalt nende töö arengule. ja Sotsiaalfond peaks neil aitama seda teha. see on parim kingitus, mida me suuda, äh, suudame teha töötajatele, on see, et anda neile võimalus kohaneda töökohtade ja töö muutustega. see on minu meelest väga oluline punkt. teine punkt, Agnes ja kolleegid rääkisid ka sellest väga hästi, nimelt lihtsustamine. tuleb lihtsustada ligipääsu vahenditele, komisjon on selles suunas ettepaneku teinud, aga see peaks olema ka kohtadel nähtav kui me kuhugile koha peale läheme, siis näeme, kui keeruline see on nüüd tuleks asju lihtsustada. lihtsustada, see tähendab seda, et äh, kõiki neid dokumente, mida nõutakse, nende arvu tuleb tõesti karmilt vähendada, sest ei ole olemas suuri ja väikesi projekte, kõik projektid on vajalikud eh, ja raha taotlemine tuleb lihtsamaks teha ning kontroll tuleb lihtsamaks teha, tahaksin lisada selles suhtes oleme me sageli kuulnud etteheiteid kohtadel. nimelt, Euroopa Liidu rahad jõuavad alles siis kohale, kui projekt on juba realiseerunud, aga mõnede vabaühenduste jaoks eh, ja ühingute jaoks on väga eh, keeruline eh, makseid teha ja see on just keeruline punkt Agnes, selle punkti võiks küll raportisse võtta, see on tõesti oluline küsimus, sest me lihtsalt jääme projektidest ilma. sageli on nii, et kohapeal on oluline äh, projekt, aga mingit rahastamisasutust, et raha äh, jõuaks projekti koostajateni ei ole. teine probleem on seotud kalendriga. kuulen siin ja seal just poliitikat, poliitikute käest eh, kohtadel, et jah, küll me hakkame tegelema sellega ka peale Euroopa Liidu vale, valimisi. see ei lähe nii kõik need, kes projekte koostavad, teavad küll, eh, millised need reeglid on ja nad peavad eh, nendega tuttavad olema ju juba rahastamisperioodi eh, algusel, sest me peame koos nüüd tõesti ühtekuuluvusfondi stabiliseerima vastasel korral lihtsalt jääme ajast maha, ega me ei hakka sellega tegelema kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend kaks või kakskümmend kolm. see ei lähe nii, me peame juba praegu näitama, et Sotsiaalfond, kõik need ühtekuuluvusfondid peavad ka reaalselt olema tõhusad kohtadel Mm, ma usun, et äh, siin on nüüd äh, neli punkti, milles kõik fraktsioonid on ühel meelel ja äh, Agnes peab nüüd näitama üles julgust ja sitkust ja komisjoniga edasi töötama. suur aitäh, järgmiseks proua Sugeva-Tušova, asedirektor Euroopa Komisjonist, palun. suur tänu, esmalt tahan öelda, et et äh, tervitame proua Jungeriuse raportit ja hindame seda, et töökomisjon äh, on panustanud omalt poolt nii palju, tõepoolest ühtsed reeglid soovime välja käia pärast aastat kaks tuhat kakskümmend fondide kasutamiseks äh, ning oleme ette näinud ka menetluste ja eeskirjade olulist lihtsustamist samuti on tervitatav, et kaasseadusandjad tahavad töötada selliste määruste nimel, mis äh, aitavad äh, fondide kasutajatel paremini fondide vahendeid ära kasutada. samuti võtame arvesse, et soovitakse ühisettevõtte määrused äh, viia vastavusse paremini äh, sotsiaalsete õiguste sambast tulenevaga ning sooviksin rõhutada ka neid valikuid, mida me oleme teinud äh, ühissätete määruse eelnõus, nimelt äh, sellised eeskirjad, mida saaks äh, rakendada kõigis seitsmes fondis horisontaalselt, fondid on ära toodud ühissätete määruse pealkirjas, ning kasutada ka neid viie poliitika eesmärgi saavutamiseks. neljas eesmärk, sotsiaalsem Euroopa, sotsiaalse samba põhimõtete rakendamine on loogiline valik äh, samba eesmärkide saavutamiseks ja ka SF Plussi määruse aspektist. muudatusettepanekus soovitakse tugevat ühtekuuluvuspoliitikat äh, tugevama eelarve kaudu. see on kindlasti üks äh, põhilisi küsimusi MFF-i arutelude raames ka seadusandjate vahel me usume, et komisjoni poolt ette nähtud eelarve on üsna realistlikult äh, tuleviku valguses äh, Brexitit arvesse võttes ette nähtud ning teisalt võetakse arvesse ka seda, mil määral liikmesriigid soovivad eelarvesse panustada tulevikus. samuti võtame arvesse neid ettepanekuid, mis on seotud eelmaksetega, kaasrahastamismääraga, üks variraportöör samuti juhtis sellele tähelepanu, nimelt et kaasrahastusmäär äh, sellisena on ka katse säilitada investeeringute taset äh, praegusel kujul, võttes arvesse eelarve vähenemist äh, ning tegelikult kajastab ettepanek ka järgmise eelarveperioodi reaalset olukorda, nii et kõiki neid äh, aspekte võetakse kindlasti MFF-i aruteludel kas seadusandjate vahel arvesse. esimest korda ühtekuuluvuspoliitika ajaloos äh, on ette nähtud saja miljardit, sada miljardit eh, sotsiaalfondi jaoks, see on väga hea signaal ka Euroopa kodanikele, tegemist on poliitilise prioriteediga, soovitakse investeerida inimestesse ja see on eelarves ka väga nähtav, investeeringud inimestesse on väga selgelt et-, esile toodud, usume, et see paindlikkus, mis tuleneb ühissõdade määrusest, kui me räägime kuni viieprotsendisest ülekantavusest fondide vahel, siis see tuleb vastu nendele liikmesriikidele, mis tahavad äh, minna kaugemale Euroopa Sotsiaalfondis ettenähtust ning suurendada rahastust täiendava viie protsendi äh, raames teiste fondide arvelt. samuti tervitame seda, et soovitakse õigeaegselt vastu võtta määrust ning loodetavasti järgmisel aastal enne valimisi seda tehakse ja see toob palju lisateavet ja selgust tulevastele fondi kasutajatele, esiteks on liikmesriikidel võimalik valmistada õigel ajal ette oma programmid, pidada läbirääkimisi komisjoniga, et programmid oleksid valmis enne programmiperioodi, komisjoniga, komisjonis arutame veel seda, alati soovitakse juba varakult määrused vastu võtta, aga Äh, sageli juhtub see alles paar päeva enne programmiperioodi algust, me soovime tõsiselt järgmisel programmiperioodil selliseid olukordi vältida, selleks, et kõik äh, sidusrühmad oleksid valmis õigel ajal fonde kasutama. suur tänu, ootame huviga nii ühisõdade määruse kui SF Plussi arutelusid siin komisjonis, aitäh! aitäh, nüüd saab sõna taas raportöör, palun. Uh jah, paar sõna veel, paar tänusõna kõigile kolleegide kommentaaridele ning muidugi ma ootan nende ettepanekuid. kindlasti ütlete teie, et äh, järgmise nädala, et selle nädala lõpus on äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, aga lihtsalt vastusena nendele viimastele komisjoni märkustele ütleksin, et ka mina olen väga huvitatud sellest, et me tooksime rohkem selgust sellele, sellesse, mida uued eeskirjad kaasa toovad vastavates valdkondades, kõigis liikmesriikides, vabaühendustele, kes projektidega töötavad, ja seda enne järgmisi valimisi. Need on sellised projektid, mida ei tuleks ette valmistada mitte siin, vaid vastavates liikmesriikides partnerite poolt, ning nende jaoks on oluline tõepoolest, et me püüame selle äh, teema lõpule viia nii kiiresti kui vähegi võimalik, aga muidugi tuleb ära kuulata kõik osapooled, võtta arvesse kõik huvid ja pidada põhjalik äh, arutelu maha. seetõttu ootan juba pikisilmi tööd järgmistel kuudel selle küsimuse kallal, aitäh! suur tänu, nagu öeldud, muudatusettepanekute esitamine tähtaeg on kahekümne kaheksas september kaks tuhat kaheksateist kell kaksteist. nüüd peaksime hakkame käsitlema järgmist teemat, Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi loomine. kas raportöör on saalis? suurepärane annan sõna raportöörile proua Klöönile. suur tänu, proua juhataja ning esmalt äh, tahan äh, avaldada toetust sellele algatustele, see on väga äh, hea ettepanek nii noorte euro-, eurooplaste kui ka kogukondade jaoks. kodanikud saavad osaleda solidaarsustegevuses ning seda kogu, üle kogu Euroopa. me teame, et programm on senimaani olnud väga edukas, on toonud kokku noori, eh, toetanud haavatavaid eh, ühiskonnaliikmeid, eh, tugevdanud kogukonnatunnet ning püüd-, tegeldada mitmete probleemidega. väga hea, et komisjoni ettepanekus on fookus endiselt kogukonnal ning et soovitakse toetada noori nende püüdluses solidaarsust välja näidata. kui see viib ülekantavate oskuste tööjõuturu jaoks, tööturu jaoks vajalike usk, oskuste saavutamiseni, see on väga oluline. fookus sellel algatusel oli samuti sellel, et noortel oleks võimalus minna kogukonda, teha seda tööd ja panustada nii, et linnadel, piirkondadel, kogukondadel oleks sellest kasu, aga samas nemad saaksid õppida uusi oskusi ning arendada tööks vajalikke oskusi, aga ka inimestevaheliseks suhtluseks vajalikke oskusi. arvamuse eelnõus rõhutan, et äh, praktikakohad ei ol-, asenda kvaliteetseid töökohti ja neid ei tohi sellisena ka näha, rõhutan, et see on juhtiv põhimõte siin programmis. ning kutsun organisatsioone üles äh, looma platvormi, kus oleks lihtsam kandidaate valida ja kõigil osapooltel oleks see lihtsam. praktikakohtade parem defineerimine, nii et on paika pandud koolitus, keelel, keeleline tugi ja ka haldusliku küljega paika pandud piisavat tugi, samuti tuleb arvesse võtta kvaliteediraamistiku, raamistikku, mis on ette nähtud töökohtade ja praktikakohtade loomisel. komisjon on välja toonud prioriteedina kvaliteediraamistiku ja ka mina tahan avaldada toetust sellele, see on prioriteetvaldkond ka meie jaoks, mis tahes praktikakohad, mida programmi raames pakutakse, peaks neid põhimõtteid ka kajastama ning edasi, mis puudutab programmi eelarvet ja see on olnud vaidluskohaks vähemalt viimati, usun, et need summad peaksid olema kõigi kolme valdkonna jaoks ühtselt kättesaadavad ning tulenevalt, peaksid olema jagatud tulenevalt reaalsetest vajadused programmides. ootan huviga tööd, koostööd variraportööridega, ma tean, et meil on olnud varasemalt siin komisjonis viljakad arutelud ning kindlasti aitavad need kaasa ka Euroopa solidaarsusprogrammi arendamisse aitäh! Thank you very much and now on behalf of SN-. suur tänu nüüd sotsiaaldemokraatide nimel, proua Jongeerius, palun. jah, tundub, et Brando on juba Brüsselis, aga lennukist teda välja ei lasta, ma ei tea, mis seal toimub. igal juhul äh, palus ta ette lugeda oma märkused minul. esiteks äh, soovib ta tänada kolleegi, arvamuse raportööri proua Klõõni ettepanekus tehtud muudatuste eest, mitmed tema ettepanekud liiguvad samas suunas äh, nagu siin äh, komisjonis on äh, paar kuud tagasi juba ette nähtud, kui me arutasime Euroopa Solidaarsuskorpuse õigusliku aluse küsimusi selle programmiperioodi, selle mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni aastani kaks tuhat kakskümmend üks on programm esialgu ette nähtud mitmed kolleegid kindlasti mäletavad seda, nagu Brando Empli äh, arvamuse raportöörina tänas äh, variraportööre ja proua Klööni panust, tänu nende tööle jõuti positiivsete tulemusteni, olgugi et läbirääkimiste faasis tekkis teatavaid raskusi menetluslike ja sisuliste lahkarvamuste tõttu, Liidu kultuurikomisjoni ja nõu-, nõukoguga. Brando pa-, palus mul edasi öelda, et seetõttu tal on väga hea meel, et praegu just proua Kloon on raportööriks, kuna on juba läbinisti tuttav selle tekstiga ning tunneb ka neid tehnilisi aspekte ja kriitikat, mis varem on avaldatud, kuna on aruteludes varem osalenud. ta on kindel, et koostöö saab olema hiilgav, nii nagu varasem arutelu seda juba on näidanud ning raportöör kindlasti saab parandada komisjoni ettepanekut, mida täna arutame. Brando usub, et põhisõnum, mis komisjoni arvamusest nähtub, on järgmine, nimelt Euroopa Solidaarsuskorpus peab olema vahend, mille abil pak-, pakkuda kvaliteetseid äh, töökohti ja praktikakohti ning äh, peab äh, panustama nende inim-, nendesse inimestesse, kes vajavad täna Euroopas abi ning kõik eurooplased peavad saama võimaluse anda ennast teiste teenistusse selleks, et head teha. see peab olema kaasav, tõhus ning ambitsioonikas, aga ka kva-, väga kvaliteetne programm. Brando on veendunud, et toetus nendele ettepanekutele, mis, millega soovitakse parandada programmide kvaliteeti vastavalt äh, äh, olemasolevatele juhistele, saab tema ja selle komisjoni toetuse ning suur tänu kuulamast ning suur tänu tulevase väga hea koostöö eest, aitäh! aitäh! ECR-i nimel olen mina variraportöör, aga räägin slovaki keeles, nii et palun pange klapid pähe. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni za... suur tänu. suur tänu raportorile tehtud töö eest. ja võin nõustuda paljude punktidega tema arvamuses, aga mis puudutab minu muudatusettepanekut, siis keskendun eelkõige kahele teemavaldkonnale, mis minu jaoks eriti olulised on. kõigepealt me peaksime keskenduma sellele, et kõik tegevused Äh, solidaarsuskorpuse puhul et need oleksid juurdepääsetavad eelkõige just noortele ja siis ka nendele inimestele, kellel on äh, terviseprobleeme. sest ähm, vaatamata kogu toetusele, sellegipoolest on väga palju puuetega noori, kes ei saa äh, osaleda solidaarsuskorpuse tegevuses. toon ühe näite näiteks üks äh, ähm, tasuta Interraili piletid äh, noortele, äh, selline algatus. niisiis noored, noortel oli võimalus peale kaheksateistkümnenda eluaasta saavutamist saada tasuta Interraili pilet. ja kohe peale seda, kui selline algatus siin parlamendis tuli, siis ma pöördusin komisjoni poole taotlusega, et et puuetega noored ei jääks sellest algatusest välja. näiteks, et arvestatakse siis ka reisimisel äh, nende erivajadustega, et oleks tagatud neile abilised või, või ähm, abikoerad, tugikoerad ja et oleks ähm, tagatud ka teised kohandused, mis vajalikud on nende noorte jaoks, sellepärast et ka neil peaks olema võimalus osaleda selles projektis ja tollal äh, kinnitati mulle, et ka nende noortega on äh, arvestatud ja nüüd peale seda, kui projekt käivitus, siis ma pöördusin ka volinik Navratšitši poole, et äh, küsida, kui paljud puuetega noored on seda võimalust üldse kasutanud, kui paljud puuetega noortest need piletid kasutasid ja nüüd me teame, et viieteistkümnest tuhandest reisijast ainult kakskümmend seitse Äh, noort, äh, puudega noort kasutasid seda võimalust, nii et ühelt poolt oli viisteist tuhat reisijat ja teiselt ainult kakskümmend seitse äh, puudega noort, nii et siin on tõesti väga suur erinevus ja mina sooviksin selle algatusega jätkata, me peame tegema kõik selleks, et see, et kui see projekt ka edasi läheb, et noori rohkem teavitada sellest projektist, et ka need noored, kellel on tervisega probleeme, kellel on puue, et ka neil oleks võimalus osaleda selles projektis, et need andmed muutuksid positiivsemaks ka äh, puudega noorte jaoks. ma tõin praegu ühe näite, aga lihtsalt äh, selleks, et näidata, et meie äh, eesmärgi, isegi meie parimad eesmärgid alati ei taga seda, et äh, ka puudega noored oleksid äh, kaasatud meie projektidesse, seetõttu me peame olema tähelepanelikumad ja seetõttu ma sooviksin, et ka selle projekti raames oleksime me veelgi põhjalikumad ja hoiaksime oma põhimõtetest kinni rohkem kui seni, eriti kui asi puudutab äh, puudega noori. ja nüüd teine valdkond, mida ma soovisin veel käsitleda on ähm, siis ähm, teadmiste, oskuste, kvalifikatsioonide äh, tunnustamine. just nende ähm, teadmiste ja oskuste tunnustamine, mis on saavutatud solidaarsuskorpuse äh, tööga, et neid saavutatud oskusi, teadmisi peab saama siis ka vastavate dokumentidega tõestada. aitäh ja ootan huviga meie koostööd. We'll... niisiis, ja nüüd ALDE fraktsioon hetkel ei ole nende ridadest kedagi kohal. kuue, proua Paulin, palun. suur tänu taaskord ja suur tänu ka raportöörile, proua Klunele selle äh, raporti eest. Euroopa Solidaarsuskorpus aga on seotud ka mõningad äh, problemaatilised elemendid, eriti mis ähm, äh, puudutab äh, Ehm, äh, noorte inimeste töötamist ehm, äh, mõningates organisatsioonides, ehm, mis siis ikkagi tulu to-, toodavad aga enda jaoks ja sunnitakse noori ka ebakindlates töötingimustes töötama. nii et selles kontekstis ma leian, et praktikad ei tohiks asendada töökohti ja samuti tuleks sisse tuua definitsioon äh, töökoha kohta, et tegu, tuuakse esile, et tegu on ikkagi tasustatava tööga. Euroopa Solidaarsuskorpus ähm, tegelikult ka võtab ära ähm, raha olemasolevatelt projektidelt äh, nagu vabatahtlike algatused ja nii edasi ja seetõttu oleks ikkagi parem olemasolevaid vabatahtlikke programme Äh, tugevdada, mis on praegu Erasmuses sõlmatud, selle asemel, et hakata äh, õõnestama seda, mis praegu juba on solidaarsuskorpusega, seetõttu ma leian, et oleks äärmiselt oluline, et selles määruses tuuakse ära ka vabatahtliku töö mõiste. see peab tagama selle, et noored saaksid ikkagi äh, juurdepääsu kvaliteetsele vabatahtlikule tööle, et mitte, et sellega hakataks tasustatavaid töökohti asendama ja ootan äh, koostööd oma kolleegidega proua Kluuniga, tagamaks, et need aspektid käsitlemist leiavad. aitäh! ja rohelised nüüd proua Lambert. Right, uh, I am sorry I missed. vabandage, et ma sissejuhatust ei kuulnud sellesse teemasse, aga äh, soovisin lihtsalt meie nimel öelda, et need äh, punktid, mida äsja mainiti, et mitmekesisus ja nii edasi, et see on äärmiselt oluline et kui meil tuleb see eraldi programm, siis äh, see peaks olema juurdepääsetav võimalikult paljudele inimestele. et sotsiaalne kaasatus on ka väga oluline mõõde meie jaoks. ja samuti me nõustume sellega, mida äsja äh, räägiti, nimelt äh, et see ei tohiks asendada tasustatud töökohti samuti on see seotud eelarve küsimustega. jah, ma arvan, et äh, kõik siin komisjonis on sellel seisukohal, et äh, jah, et hädasti vajaminevaid vahendeid võetakse kuskilt mujalt äh, selleks, et nüüd seda eelarverida toita. et see on küll äh, kaotatud lahing, aga ma arvasin, et ikkagi oleks vaja ka seda märkida ära, et, et, et tegu on uue programmiga, me peame selgitama, et tegu on uue programmiga ja seetõttu on vaja selle jaoks ka uusi vahendeid, mitte kuskilt mujalt need eelarvevahendid võtta, nii et ootame siis koostööd selles küsimuses raportööriga. aitäh, EFTD, ENF ma ei näe, et sealt kedagi kohal oleks, niisiis, Šoidrova, palun. suur tänu, lugupeetud kolleegid. Äh, paar ähm, paar märkust ka minu poolt, olen ICS-i osas ähm, raportööriks kultuurikomisjonis ja ähm, nüüd arutame seda uut määrust. aga me ei tea, milline on analüüs või me ei ole hinnang või me ei ole veel tagasisidet äh, saanud praeguse programmi rakendamisest, nii et oleks meie jaokski väga kasulik see, kui me saaksime seda tagasisidet ja seda teavet, aga sooviksin tänada selle arvamuse projekti eest, meie kolleeg Kluuni, see on tõesti väga hea äh, arvamus mulle meeldib see, et te keskendute just tööhõivekomisjoni pädevusvaldkondadele. nimelt, et töökohad ja, ja praktikakohad peavad olema kõrge kvaliteediga ja sellest peavad koha, kasu saama kohalikud kogukonnad, mitte mingid konkreetsed äh, üksused või organisatsioonid ja ma hindan ka seda, et äh, proua Kluuna äh, on siia sisse viinud ka saadikute ähm, mõtte. et äärmiselt oluline on see, et nähtavus suureneks, juurdepääsetavus suureneks sellele programmile, nii nagu ka eelkõnelenud kolleeg juba mainis, kolleeg Šitnjanska siis mainis ka seda punkti. kui me soovime et, ähm, et me saavutame need ambitsioonikad eesmärgid oma kolmesaja viieteistkümne tuhandele üksusele, siis, siis oluline on sellele programmile tagada ka saadikud, kes ähm, nähtavamaks muudaksid neid programme, nii et me toetame ka seda ideed ja ma mõistan, et äh, tööhõivekomisjoni jaoks on äärmiselt olulised ka mm, erinevad kutsekvalifikatsiooniga seotud küsimused ja seetõttu ma ka nõustun sellega, aga teisalt ma olen eh, veendunud, et ikkagi mm, oluline on rõhuda seda, et eh, see on, see on tegu vabatahtlikkusega, vabatahtliku tegevusega. ja ma, eh, ma saan aru, et lisaeelarvet on vaja. aga siin peab olema tagatud ka paindlikkus ja tõhusus eelarve mm, koostamise puhul ja selle asem- ja mis puudutab ähm, programmi nähtavuse suurendamist ja eelarvet, siis äh, ka selles osas ma teen äh, mõningaid muudatusettepanekuid, ähm, mis rõhutab solidaarsuskorpuse vabatahtlikku äh, laadi ja, ja selle maine suurendamist ka noorte seas. ja samuti ma sooviksin, et erinevad ähm, huvirühmade esindajad oleksid rohkem kaasatud, et samuti kvaliteedimärgised, erinevad kvaliteedimärgised välja töötataks ja ja ka solidaarsuse definitsioon on oluline ja see siia sisse tagasi toodaks, sellepärast et kolmepoolsetes läbirääkimistes me tõime selle Ähm, solidaarsuse mõiste sisse. ja kümnendal oktoobril tutvustan arvamuse projekti Kultuurikomisjonis. nii et ootan huviga meie koostööd teie raportööriga. sest eesmärgid on meil samad. nimelt parandada noorte olukorda. suur tänu ja nüüd saab sõna komisjoni esindaja, kolleeg Franz. aitäh teile pärastlõunat. mina tuleksin eh, selle juurde, mida Euroopa Parlamendi liige proua Šoidrova äsja eh, selgitas, nimelt eh, mis puudutas seda eriolukorda, milles me praegu asume. sest praeguse programmiperioodi läbirääkimised alles lõppesid suve algused ja ja kutse on äh, avaldatud, te leiate selle ka meie veebilehelt, aga seni meil ei ole mingeid äh, projekte. Äh, et selleni me jõuame alles aasta teisel poolaastal või siis ka järgmise aasta alguses ja see tähendab, et ettepanek järgmise programmi põlvkonna jaoks, mille mm, komisjon on välja töötanud, siis seal arvestatakse ka kokkulepetega, milleni jõuti läbirääkimistel ja seal on mõningad väikesed erandid ähm, kokkulepete osas, mis äh, läbirääkimiste viimases faasis saavutati, sellepärast et äh, komisjon oma ettepaneku ähm, esitas natukene enne seda, kui lõppkokkuleppeni jõuti, aga ma sooviksin rõhutada ja, ja see on seotud ka raportööri ähm, kommentaaridega. nimelt mõningad erinevused, äh, mis on seotud ähm, õigustalituste hinnangutega me oleme mõningad endised äh, lõiked, äh, mis puudutavad äh, mõisteid tegevustele, sellepärast et tegu ei ole mitte mõistetega kui sellistega, vaid see lihtsalt käsitleb, kuidas neid tegevusi rakendatakse. näiteks koolituskomponente praktikate puhul, see on artiklis kaheksa ära toodud meie määruse ettepanekus ja ma sooviksin ka Euroopa Parlamendi liikmetele üle kinnitada, et mis puudutab eelarve ettepanekut ja mis puudutab eesmärkide kindlaksmääramist, et, et kolmsada viisteist tuhat noort saaksid abi äh, sellest ühe koma kahekümne kuuest äh, äh, miljonist, et, et, et mis puudutab noorte osalemist vabatahtlikus tegevuses, see on peatükk kolm meie ettepanekus, siis, siis siin me oleme üheksakümmend protsenti ette näinud vabatahtliku tegevuse jaoks ja kümme protsenti koolituste ja töökohtade jaoks ja nüüd äh, lõpetuseks sooviksin rõhutada, et see, selle ettepaneku eesmärgiks ei olnud mitte ainult luua selline ühe akna süsteem nendele noortele, kes soovivad äh, solidaarsus äh, valdkonnas tegutseda, vaid see on seotud ka nende põhimõtetega, mida me oleme pidevalt rõhutanud, nimelt tegevuste kõrge kvaliteet ja teiseks kaasatus. ning ähm, me praegu läheme edasi veel ühe näitega, ühe algatusega, mida äh, kolleeg ähm, ei maininud, nii et Euroopa vabatahtlike teenus, teenistus, seal on ka juba tuhandeid noori, kes sellesse äh, kaasatud on, nii et nende siia alla käi mitte ainult äh, puuetega noored, vaid ka noored, kes äh, tavaliselt ei saa sellistes tagategevustes osaleda seoses sellega, milline on nende sotsiaalne taust või et nad elavad ähm, kuskil kaugel selle tegevuse keskmest või mingil muul põhjusel, aga igal juhul me oleme ette näinud ka vahendeid selliste tegevuste korraldamiseks, mis lisandub ja need eelarvevahendused, eelarvelised vahendid lisanduvad siis praegustele vabatehliku tegevuse mm, vahenditele. nii et mm, me soovime siis tõesti tagada rohkem võimalusi võimalikult paljudele noortele, olenemata sellest, kas neil on, millises olukorras nad asuvad. aitäh, mul on väga hea meel seda kuulda ja kas äh, raportöör soovib veel paar sõna öelda? jah, aitäh, ma sooviksin lihtsalt paar tänusõna öelda ähm, sõnavõtjatele. ja ma näen, et meil on äh, tegelikult väga palju ühist ja ootame siis ka koostööd teiega ja muudatuste esitamise tähtaeg on, saabub sel nädalal ja mul on väga hea meel, et ka kultuurikomisjoni raportöör on siin kohal. ja ja loodame, et meie komisjoni jaoks selle töö tulemus saab olema positiivne, aitäh! Okay, just uh, maybe one remark niisiis, mul on üks märkus, muudatusettepanekute tähtaeg peaks olema kümnes oktoober. loodetavasti sobib see teile. kui nii, siis hästi. jällegi tuleb oodata mõni minut ja siis saame edasi minna. kavas on kuues päevakorrapunkt ja hetke pärast läheme selle juurde.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

So dear colleagues, uh, we... kolleegid, me peaksime nüüd jätkama. raportöör on meil olemas Uh, we'll continue with uh, cross-border niisiis, me tuleme nüüd piiriüleste ümberkujundamiste ühinemise ja jagamise teema juurde ja ma annaksingi sõna selle teema raportile proua Andrea McIntyre, palun, teil on sõna. Thank you very much, chair um.... suur tänu. ja ma vabandan oma hääle pärast juba ette, sest ma vaatan, et hakkan köhima siin, aga igal juhul püüan anda endast parima. nii. meil on siin ähm, arvamus koostatud. ja ma tahaksin alustada sellest, et ütlen, et praegune õigustik on väga mitmekesine äh, liikmesriikide lõikes Äh, see tekitab omakorda õigus, õiguskindlusetust äh, ja heidutab ettevõtteid piiriüleselt tegutsemast. nüüd meie püüame mingi ähm, järjepidevuse luua liikmesriikide õigustiku, eriti seoses piiriüleste ühinemistega. mina usun ka, et need reeglid peavad olema selged, lühikesed, Ähm, lihtsalt jõustatavad, äh, et säiliks liikuvus ja samas kaitstaks ka ähm, ettevõtteid, nende omanike ja töötajate õigusi. nüüd kui reeglid on ebaselged ja raskesti jõustutavad, siis Äh, suure tõenäosusega hakkavad liikmesriigid eeskirju omamoodi tõlgendama ja nende jõustamine äh, muutub nõrgemaks. selle tulemusel jälle omakorda siseturg killustub. äärmiselt oluline on asjakohane kaitse äh, ettevõtetele, kaasa arvatud töötajatele samuti tuleb võidelda varifirmade vastu siseturul, aga sotsiaalkaitse peab olema mõistlik ja proportsionaalne ning ei tohiks kuidagi äh, tagasi hoida ausaid ettevõtjaid piiriüleselt oma tegevust laiendamast. nüüd, äh, kui otsitakse informatsiooni konsultatsioone, äh, informatsiooni töötajate õiguste kohta, tuleb tagada, et selle direktiivi nõude, nõuded on kooskõlas olemasoleva õigustikuga, mis toimib ja kui me oma arvamust koostasime, püüdsin olla realistlik selles suhtes, mida on võimalik uue direktiiviga saavutada. selle direktiivi esialgsed eesmärgid jäävad meie komisjoni pädevusse ja püüdsin neid arvestada. nüüd ma sain aru, et äh, direktiivi püütakse laiendada äh, ka ettevõtete nõukogudele. nüüd ma usun kindlalt, et äh, see mõte väärib toetust, aga ma ei ole siiski veendunud, et see direktiiv on parim võimalik instrument selleks, ja eh, seepärast eelistaksin pigem põhjalikku arutelu siin tööhõivekomisjonis nende küsimuste üle, arvestades seda, et restruktureerimine mõjutab töötajaid väga tõsiselt ja selleks on siis vaja põhjalik analüüs läbi viia. ma olen ise teinud ka muudatusettepanekuid oma arvamusele ja ootan diskussioone variraportööridega teretulnud on ettepanekus konkreetsed meetmed, ähm, mis äh, eeldavad põhjalikku ettevõtte analüüsimist, kui tekib kahtlus, et tegemist on varifirmaga. nüüd tegin ettepaneku ka, et Euroopa Komisjon töötaks liikmesriikide jaoks välja ühised suunised, mille järgi kindlaks teha neid olukordi, kus on vaja põhjalikult ettevõtte tegevust analüüsida. juhtkonna aruannete küsimuses seoses piiriüleste ühinemistega soovitaksin lihtsamaid reegleid töötajate kaasamiseks ja raportöör on ettepaneku äh, viinud kooskõlla hästi toimiva Euroopa äh, seadustega, mis puudutavad õigust informatsioonile, konsultatsioonile, eriti äh, seoses töötajatega konsulteerimisega, direktiiv kahe tuhande neljateistkümnendast aastast, direktiiv kahe tuhande kolmandast aastast ja direk-, direktiiv kahe tuhande üheksandast aastast, kõik puudutavad töötajate õigusi, töö, töönõukoguid ja nii edasi. ootan selleteemalisi kõnelusi ravariraportööridega, ise teen ka muudatusettepanekuid, suur tänu! Thank you very much! suur aitäh! järgmiseks annan variraportööridele sõna. Tšaba Sogor, Rahvapartei kõigepealt, palun! Thanks, now it's working. Despite the crucial role vaatamata sellele, et asutamisõigus on seoses ettevõtlusega väga tähtsal kohal Euroopa Liidus, on ühinemised ikkagi veel keerulised, piiriülene tegevus on keeruline ja raportöör soovib, et ühisturg areneks, ähm, oleks vaja lihtsaid, lihtsasti jõustavaid eeskirju. ettepanek peab keskenduma eesmärgile soodustada piiriülest liikumist, austades ettevõtjate, osanike ja töötajate õigusi. nüüd äh, osalemise küsimuses äh, tahaksin öelda, et liikmesriikidel ei ole sarnased nõudmised töötajate kaasamiseks lisaks sellele töötajate kaasamise eeskirjad järgivad piiriüleste ühinemiste direktiivi. Äh, äh, komisjon on andnud sellele oma hinnangu ja ma arvan, et liikmesriikide ettevõtetel ei ole vaja mingeid täiendavaid nõu-, nõudeid esitada, kui midagi, mingeid rikkumisi pole olnud. veel, äh, meil on kindlasti võimalus äh, enamaks lihtsustamiseks ja suure huviga ootan koostööd variraportööride ja raportööriga. tänan! suur aitäh, sotsiaaldemokraadid, kolleeg Tetšen! suur tänu, proua esimees, ka mina sooviksin tänada meie raportööri proua McIntyre'it selle arvamuse koostamise eest eh, ja ootan meie arvamuste vahetust ja koostööd, ma arvan, et see arvamuse projekt annab väga hea aluse. nüüd, mis puudutab komisjoni ettepanekut eh, piiriüleste ümberkujundamiste, ühinemiste ja jagamiste kohta, siis minu meelest siin jäetakse liiga palju mänguruumi veel vägagi mängulistele eh, eeskirjadele ja selleks, et saab siis ka kõrvale hiilida erinevatest eeskirjadest, mis on seotud töötajatega. mis puudutab liikuvust, siis seda, selle hinda ei peaks mitte kinni maksma meie töötajad. ja minu meelest on siin väga suuri parandusi vaja sisse tuua selles osas, mis puudutab just kaitsemeetmeid. Saksamaal on meil ka mõningaid arve eh, mille aluses siis rohkem kui eh, viiskümmend ettevõtet saja viie, kokku saja viiekümne tuhande ettevõtja, äh, töötajaga kasutavad või kuritarvitavad neid eeskirju ja ja loomulikult ähm, see on seotud eelkõige just ähm, töötajate hirmuga äh, oma töökoht kaotada, sellepärast et ähm, ettevõte oma asukohta muudab ja seetõttu oluline on see, et ettevõte ikkagi jääks Euroopa Liitu ja mitte, et siin ei hakataks eeskirjadest kõrvale Äh, hiilima, eriti artikkel kaheksakümmend kuus ähm, esialgses direktiivis on minu meelest selline artikkel, kus tuleks teksti tingimata parandada. ja vaatamata sellele, et et komisjon väidab, et nad on tasakaalustatud teksti esitanud, siis minu meelest on siin ikkagi selliseid sätteid, ähm, mille hinna peavad kinni maksma töövõtjad. ja mis puudutab äh, seda, et äh, töötajate äh, kaasotsusroll on äh, vähenenud, siis me peame ka selle olukorraga tegelema ning siin, siinsed sätted tegelikult ainult võimaldavad liikmesriikide standarditest kõrvale hiilida ja ma sooviksin, et seda takistataks, sellepärast et see kaasotsustamine on äärmiselt oluline ikkagi ka töötajate kaitseks. meil on vaja selliseid eeskirju, mis rohkem kui Ähm, pane, paneksid paika pikema perioodi kui lihtsalt kolm aastat ähm, tagatud sotsiaalkatset ja Evelyn Regner näiteks ütles, et see periood peaks olema kümme aastat, ma arvan, et see oleks kohasem ja võin seda ettepanekut vaid toetada ja samuti me peame rääkima ka lävenditest, töötajate arvust ja sellega seotud lävendist, millest alates vastav direktiiv kohalduma hakkab. nii et äh, praegu on see lävend liiga kõrge, aga seda peaks parandama. ja ma arvan, et meie komisjon peab ikkagi töövõtjate huvesid, huvisid kaitsma Euroopas ning mis puudutab meie raamistikku, siis me peame siin oma võimalused ära kasutama ja kasutama ka võimalust selleks, et võimalikult ähm, tugeva äh, arvamusega edendada ka meie töövõtjate huve. ja pikemas perspektiivis ma arvan, et meie eesmärgiks peaks olema selline raamdirektiiv, mis puudutab siis ettevõtete tegevuse äh, äh, kujundamise ähm, kaasotsustamise rolli ka äh, töötajatele. et see oleks kindlasti parem lahendus äh, võrreldes erinevate strateegiatega, mis praegu võimaldavad lihtsalt sellest kaasotsustamisest kõrvale hiilida. um.... suur tänu. vaatan, et Aldest ei ole kedagi siin praegu, kuuelt EFTD, NF-i liikmeid ka ei ole proua Jõngeerius, soovite te sõna? ei soovi. kas komisjon sooviks sõna, palun? suur tänu ja tere pärastlõunat kõigile, kui te lubate, siis tõesti võtan sõna. teen lühidalt ja alustan sellest, et, et ähm, tõesti nii, nagu kõik eelkõnelejad siin juba nimetasid meie eesmärk selle ettepaneku koostamisel oli see, et ühest küljest soovisime anda ettevõtetele eh, selliseid vahendeid, eh, mis võimaldaksid neil vajaduse korral piiriüleselt restruktureerida oma tegevust ja teisest küljest kaitsta neid, kes vajavad kaitset. selge, et siin komisjonis Ehm, on põhimureks töötajate õigused ja me viisime eelnevalt läbi põhjalikud konsultatsioonid, koostasime mõjuhinnangu ja oma arvates äh, töötasime välja äh, tasakaalustatud ettepaneku, mis peab mõlemad eesmärgid ühildama. nüüd ma räägin töötajate kaasamisest, informeerimisest, nendega konsulteerimisest lühidalt. see, mille meie välja pakkusime, ei ole midagi uut, see on kõik olemas, see on olemasolevas õigustikus juba kõik kirjas, nimelt äriühingu õiguses, piiriüleste ühinemiste kohta käivas õiguses ja samas peab tunnistama, et mõned lüngad siiski on jäänud ja võimalused kuritarvitusteks, sellepärast tuleb õigustikku nüüd parandada. ja see, seda nimetas ka siin kolleeg sotsiaaldemokraatide äh, seast. Äh, nüüd äh, tahaksime minna kaugemale kui olemasoleva ki ja sellega täita lüngad nimelt liikmesriikidele äh, lisatakse veel üks lävend, mille alusel töötajaid kaasata. Äh, nimelt me arvasime, et äh, läbirääkimise elementi on vaja ka seaduses tugevdada ning seoses kolmeaastase tähtajaga oleme me selle arvesse võtnud ja kolm aastat tähendab siis perioodi, mille jooksul ettevõtted äh, ei tohi uut tegevust alustada selleks, et vältida töötajate äh, osalemist. me muidugi lähtusime siin olemasolevast ühinemise õigustikust, aga ikkagi tuleb veel äh, rõhutada, et peale et eh, selle esimese, eh, esimeste seaduste järgi kolm aast-, kolme aastaga saavad kohustuse töötajaid kaasata läbi, kuid nüüd ei tähenda eh, kolm aastat enam, et ettevõtete tegevust hakatakse kuidagi blokeerima pärast kolme aastat. nüüd töötajate õigus informatsioonile ja konsultatsioonidele jääb puutumata. oleme seda lihtsalt sel-, selgemaks muutnud ja täpsustanud ning koostasime paketi, mis annaks mõju piiriüleste ühinemiste puhul ka töötajatega konsulta-, konsulteerimisele, sest me teame, et see on väga delikaatne teema tahaksin äh, tööhõivekomisjoni tänada selle eest, et teema võeti käsile nii kiirelt ja oleks suurepärane, kui me tõesti jõuaksime sellega nüüd ka edasi minna ja reeglid äh, hakkaksid juba kohapeal mõjuma. tänan. Thank you uh,, now I... aitäh. nüüd saab sõna taas raportöör, kui soovite mõne sõna lisada. Well just very briefly to. jah, lühidalt sooviksin äh, tänada äh, sõna võtnud kolleege eh, selle konstruktiivse lähenemise eest täna. Eh, heal meelel teen teiega koostööd ja olen eh, täiesti nõus, me ei peaks lisandama täiendavaid eeskirju, kui neid vaja ei ole, lihtsustamine on väga tähtis. olen võtnud arvesse, mida ütlesite, eriti mis puudutab neid kolme aastat ja ka komisjoni kommentaare selles valguses oli väga huvitav. me ei tohi unustada, et tegemist on direktiiviga, kus pannakse paika miinimumstandardid kõik liikmesriigid äh, saavad neile omalt poolt äh, lisada üht-teist, võib tekkida olukord, kus mõnes liikmesriigis on vaja täiendavaid täpsustusi, siis ei saa me nii äh, sellisel tasandil päris kõike paika panna, kuna tegemist on äh, direktiiviga lihtsalt äh, soovime paremaid võimalusi Euroopa töötajatele. suur tänu, jätkame kümne minuti pärast, teeme väikese pausi, aitäh!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

Good afternoon, colleagues. kena pärastlõunat, kolleegid. teen ettepaneku, et jätkame arutelusid, mis veel ootel on ning siis jätkame hääletamisega. raport, mida nüüd arutama hakkame, puudutab euroala tööhõive ja sotsiaalpoliitikat. raportööriks on härra Hetman. aga kuna teda siin täna ei ole, proua Kozlovska on tema asendajaks. täna arutame muudatusettepanekuid. palun uh,. Thank you, madam uh, chair, dear colleagues. suur tänu, tere ka kolleegidele, vabandan, et uh, kolleeg Šustovi siin ei ole. kahjuks ei jõudnud õigeks ajaks siia ja palus minul uh, tema poolekeelsed märkmed ette lugeda. Uh, Lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt äh, sooviksin teile meenutada seda, et meie komisjon sel aastal esimest korda on ähm, EGONi komisjoni kõrval ähm, juhtkomisjoniks äh, selle raporti osas, äh, mis puudutab euroala tööhõive ja sotsiaalpoliitikat. see on äärmiselt oluline teema ja ilmselge on see, et et tööhõive ja sotsiaalpoliitika on olulised osad majanduspoliitikast ja see on äärmiselt oluline ka majanduskasvu jaoks ja nüüd, mis puudutab seda konkreetsemat äh, anti pea äh, sada viiskümmend üheksa muudatusettepanekut, mõne, paljud on väga olulised teemad ja see on tõesti väga oluline täiendus. aga nagu öeldud, siis kõikide mm, teemadega äh, ma seoses mõningate mm, tekstipiirangutega tegeleda ei saanud oma mm, tekstis. niisiis, räägime sellest, mis on muudatusettepanekutes. siin räägitakse mm, vaesusest, räägitakse sellest, et liikmesriigiti erinevused on väga suured ja mis on siin kõige olulisem, nimelt sekkumiste osas et äh, siin me peame eelkõige tähelepanu pöörama vaesuse vastasele võitlusele ja sotsiaalsele tõrjutusele. ning oma raportis sooviksin ma rõhutada ka seda, kui oluline on see, et jõutakse äh, tasakaaluni töö ja eraelu vahel. ja samuti tuleks lihtsustada tööturule tagasipöördumist ehm, neile, kes on olnud kaua aega tööta. me peame ehm, rääkima täpsemalt erinevatest probleemidest, mis euroala riikides äh, eksisteerivad, nii et me peame need probleemid ühelt poolt ehm, tuvastama ja neid käsitlema, teisalt me peame rõhutama seda, et et ka positiivseid tulemusi, on saavutada positiivseid trende, me peame ka maja, Euroopa majanduses äh, tuvastama ja neid ka kommenteerima. paljudes muudatusettepanekutes ähm, tulid välja ka fraktsioonide vahelised eriarvamused Thank you very much. suur tänu, sõna saab, äh, saavad variraportöörid sotsiaaldemokraatide nimel äh, härra Javi Lopes, palun. Äh, suur tänu. juba teist korda siin komisjonis seda teema, selle teema puhul sõna võtame, nüüd on meil arutluse all muudatusettepanekud ning soovisime lihtsalt üle korrata, et et me soovime kasutada veel seda aastat, mis meil alles on, selleks, et muuta konkreetsemaks need ettepanekud, mis on lauale mandaadiperioodi jooksul toodud, rõhutaksin ka Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suutlikkust muuta need ettepanekud sotsiaalsete õiguste sammaste, samba valguses konkreetsemaks, samuti juhime tähelepanu sellele, kui vajalik on võidelda soolise ebavõrdsuse, sooliste lõhede vastu. Need destabiliseerivad nii meie majandust kui teatud määral ka meie institutsioone ja see peab olema kaasatud ka Euroopa poolaastat puudutavatesse raportitesse majanduspoolaste on väga asjakohane, kuna esimest korda viimase kolme aasta jooksul oleme hakanud äh, nägema murettekitavaid elemente, mis majandustsüklis on hakanud ilmnema, mitmed välised äh, tegurid mõju, on mõjutanud äh, majanduskasvu viimase kolme aasta jooksul Euroopa kesk, Keskpanga poliitikad, naftahinnad, madalad intressimäärad ja nii edasi, olemasolevate andmete alusel see kasupotentsiaal, mida me oleme Euroopas kolme aasta jooksul näinud, on vähenemas ning selles kontekstis on just eriti oluline, et me keskenduksime ka sotsiaalsele mõõtmele tööhõivele, töötingimustele ja sellele, kuidas see mõjutab kogu Euroopa ühiskonda. proua McIntyre, palun. aitäh. meie variraportöör on Ulrike Trebesius, tema vabandab, et ei saa täna siin olla, kuid tema nimel soovin ma tänada raportööri tehtud töö eest ning ka kompromisse mida variraportööride kohtumisel homme hommikul arutama hakatakse. ECR fraktsioon üldiselt toetab raportööri lähenemist ning mis puudutab kompromisse, siis põhjenduspunktide juures me ei näe suuri probleeme ECR-il e on aga probleeme teatud sõnastusega, mida lõigete juures kompromissettepanekutes kasutatakse, eriti just kompromissettepanek kümme ja kaksteist ilma üksikasjadesse la-, laskumata täna tooksin välja ühe konkreetse probleemi, nimelt paindlikkusklausel, millele viidatakse kompromissettepanekus kaksteist. selleks, et paindlikkusklauslit kasutada, on vaja konkreetseid ja rangeid tingimusi. ükski reformi valdkond, mida mainitakse, ei viita nendele tingimustele näiteks eh, tingimused, reformid peavad olema suured ning eh, viima otseste ja pikaajaliste eelarvemõjudeni ning need tuleb ka rakend-, peavad olema rakendatud. et CERil on probleeme ka sõnastusega kompromissides seitseteist, üheksateist ja kakskümmend. meie variraportöör on sellegipoolest kindel, et jõuame kompromissile homsel koosolekul ning lõpetuseks, ECR fraktsioon toetab üldist suunda, mis raportis on valitud ning loodame leida piisavalt äh, palju äh, ühiseid ettepanekuid, et saaksime toetada lõppraportit. suur tänu, mulle tundub, et ALDE esindajat ei ole, jätkame rohelistega. proua Lambert, proua Kunevat ei ole siin. palun, Jean aitäh! kahjuks äh, oleme meie süüdi päris äh, mitmetes nendes äh, ettepanekutes, mida äsja mainiti, aga mis puudutab kompromisse, siis leiame, et meie seisukohast on suurel osal nendest väga kindel alus. mainiti majandustingimusi, aga äh, siin tuleb mängu ka see, mida me teeme nende vahenditega, mis meil on, kuidas seda tõhustama, tõhusamalt kasutada ebavõrdsuste vähendamiseks. kui ebavõrdsus ainult kasvab, siis äh, tegelikult me ju ei lahenda neid probleeme, mida me oleme soovinud lahendada, vähemalt mitte euro majanduspoolaasta sotsiaalsetes aspektides. meie muudatuse ettepanekud äh, on suuresti keskendunud äh, eakamate töötajate probleemidele, näeme endiselt, et et äh, suur hulk inimesel, inimesi lahkub äh, varakult enne pensionile minekut äh, tööturult suuresti diskrimineerimise, mitte oma valiku tõttu ning teame, kuidas selle tagajärjel tekib probleem ebapiisava pensioni, vaesuse, pensioni, soolise pensionilõhe ja nii et-, muude sarnaste probleemidega, soo aspektid on siin juba tegelikult mainitud täna, samuti esitasime mitmeid muudatuse ettepanekuid, mis on seotud äh, ligipääsuga avalikele teenustele, näiteks mis puudutab aktiivse osaluse äh, nõuet tööturul äh, valitsused peaksid tegelikult äh, tegema seda, mida nad juba mõnda aega tagasi lubasid sellest kontekstis. majandus- ja sotsiaalpoliitika peaksid liikuma samas suunas, peaks, tuleks tuva, tugevdada ka sotsiaalseid äh, aspekte, see on meie jaoks väga oluline, nagu ka dialoog kodanikuühiskonnaga kogu selles protsessis äh, peab äh, kodanikuühiskond olema samuti esindatud, äh, parlament on seda korduvalt öelnud, aga siin on väga palju veel vaja ära teha, seega mitmed muudatusettepanekud seda puudutavad ning ma usun, et see annab tugeva aluse edasiseks tööks, aitäh! suur tänu, Jean! variraportöörid on nüüd sõna saanud, kui teised kolleegid soovivad sõna, siis on selleks praegu hea hetk kui mitte, siis saab lõppsõnaks äh, proua Kozlovska sõna taas. suur tänu, ma sooviksin tänada kõikide kommentaaride, märkuste eest vari raportööre, me näeme väga selgelt, et selles raportis on kõige olulisem just sotsiaalsammas see, mis puudutab ähm, võrdsust ja kaasamist, kõik need teemad on väga tähtsad ja ka juurdepääs tööturule kõikidele sotsiaalrühmadele on samuti oluline teema. sooviksin tänada ka äh, selle avalduse ülesnäitamise eest ka, mis puudutab homset kohtumist, kindlasti jõuame heade kompromissideni. suur tänu Ample komisjonis äh, on hääletus ette nähtud kaheksandaks või üheksandaks oktoobriks ning täiskogu hääletus on ette nähtud oktoobri teiseks osa istungjärgiks, järguks. kuna hääletamine peaks, hääletused peaks algama kell seitseteist kolmkümmend, siis saame teha veel ühe kümneminutise pausi.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 Okay.

Good afternoon again, colleagues. tere pärastlõunast taas, kolleegid, jätkame nüüd hääletustega. esimene hääletus puudutab äh, globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi kahu, kasutusele või võttu seoses äh, madalmaadega, meil on siin nimeline hääletus. Can I close it? Did anyone? You all voted? kas kõik on hääletanud? võime hääletamise lõpetada vastu võetud, kolmkümmend neli poolthäält. The following vote is on the järgmine hääletamine Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja mitmete teiste fondide ühissätteid puudutav määrus, siin on ka mõned muudatuse ettepanekud. esimene muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? tundub, et on tagasi lükatud. vabandust, kes on erapooletud? kordame hääletust, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud suur tänu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? sama tulemus, tagasi lükatud. kolmas muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu. kontrollime. We close the vote now. hääletamine lõppes tundub, et on tagasi lükatud ning äh, kiri muudetud kujul, kes on poolt. kas elektrooniline hääletus, selge, teeme elektroonilise hääletuse. hääletamine algas. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppes. vastu võetud, selge enamusega, suur tänu jätkame raporti eelnõu seoses töötajate finantsosalusega äh, töökohtade loomisel ja töötajate taasaktiveerimisel. kompromiss seitseteist, kes on poolt, kes vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist, kes on poolt, kes vastu? erapooletud vastu võetud. kompromissi üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, muudatus kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks, kes on poolt kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. tundub, et vastu võetud, aga sooviksin kontrollida hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks. kes on poolt? vastu? erapooletud? jah, kompromiss kakskümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud? mulle tundub, et see on vastu võetud, aga palun kontrollime. kaheksakümmend viis. hääletamine lõppes. vastu võetud. kaheksakümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. üheksakümmend, muudatusettepanek üheksakümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime. hääletamine algab hääletamine on lõppenud. vastu võetud. üheksakümmend kaks võeti tagasi, üheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. üheksakümmend viis kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime ka seda. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud üheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle tundub, et see on vastu võetud, kuid kontrollime Yes, ninety-eight. jah, üheksakümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud. jah, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm. kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks. kes on poolt? vastu. erapooletud kontrollime. hääletamine algab nüüd. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppes, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist, kes on poolt? vastu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 vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hääletamine on lõppenud. jah, vastu võetud. see oli muudatusettepanek nelikümmend seitse, nüüd nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss neliteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. tulemus ei ole selge, tuleb kontrollida. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud. ning äh, raporti projekt muudetud kujul, elektrooniline hääletus. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. Excuse me. Thank you. We go now to ja nüüd läheme järgmise hääletuse juurde ja see käsitleb liidu õiguse rikkumistest teatajate kaitset. nii et siin on ka kaks suulist muudatusettepanekut ja ma mainin neid siis, kui me nendeni jõuame. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud kordame veel kord, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üks. see on kahes osas hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, kontrollime. ja avame hääletuse. sulgen hääletuse ja see on vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek üheksa pool, üheksasada kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud ja kordame poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. hästi, kontrollime. kontrollime kompromiss viisteist ja hääletus on olnud. hääletus on suletud ja vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime avan hääletuse. sulgen hääletuse. ja see on vastu võetud. ja nüüd kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. ma pean kontrollima seda, palun. sada kakskümmend neli, avan hääletuse. ja sulgen hääletuse. see on vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt vastu. kontrollime seda. avan hääletuse. sulgen hääletuse. see on vastu võetud. ja nüüd sada kakskümmend kuus. siin on suuline häälet-, muudatusettepanek. ma loen selle teile ette nendel kohtumistel aruandev isikul on õigus, et teda saadab valitud äh, saatja. Ähm, töötaja esindajal on õigus äh, saada infot äh, aruande ja selle sisu kohta konfidentsiaalselt ja turvaliselt. kas kellelgi on vastuväiteid? sellisel juhul hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu. ei ole päris selge, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss küm-, kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima seda. sada kolmkümmend kaks, avan hääletuse sulgeme hääletuse ja see on tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm po- kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud. ja ma sooviksin seda ikkagi kontrollida. avan hääletuse. sulgeme hääletuse. ja vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud. ma arvan, et see on vastu võetud, aga ma eelistaksin üle kontrollida. ja avan hääletuse. sulgen hääletuse ja see on vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. paistab, et on tagasi lükatud. see on tagasi lükatud, aga igaks juhuks kontrollime. sulgeme hääletuse ja see on tõesti tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et väga napp tulemus, nii et kontrollime. sulgen hääletuse, see on tagasi lükatud. kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. ja läheme edasi sada kaheksakümne viie juurde. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud paistab, et on tagasi lükatud, aga kui soovite kontrollida, võime kontrollida, avame hääletuse. sulgeme hääletuse, see on tagasi lükatud. sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima. avan hääletuse sulgen hääletuse, see on tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt üheksateist ja sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima ja avan hääletuse. Close the vote on tagasi lükatud. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. pean seda kontrollima ka. avame hääletuse. sulgen hääletuse. jah, see on vastu võetud sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse, see on tagasi võetud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. paistab, et on vastu võetud, aga kontrollime Now close the vote. It is rejected. see on tagasi lükatud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ka kakssada üks, siin on meil veel üks suuline muudatusettepanek. ja see asendab sõna shall sõnaga may. et enam ei ole, et liikmesriigid peavad sisse viima, vaid liikmesriigid võivad sisse viia ja ka hiljem tekstis ei ole, et peab looma aruandlussüsteemi, vaid et võib luua aruandlussüsteemi. kas keegi on vastu sellele muudatusettepanekule, paneme selle hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud see oli kakssada üks, kakssada üks oli see suuline muudatusettepanek. No this was two oh one. ei, ei, see oli kakssada üks, muudatusettepanek kakssada üks. Now uh, it's only now that. ei, nüüd alles läheme kahesaja teise juurde. kakssada kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu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 kolmkümmend üks. see on tagasi lükatud kakskümmend kolm vastu, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üks, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud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 nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu. E- ma arvan, et peame seda kontrollima. viiskümmend ja hääletus on alanud sulgen hääletuse ja see on tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, see on tagasi lükatud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud. kontrollime seda. avan hääletuse. sulgen hääletuse. see on tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu. ma arvan, et sama enamus, aga igaks juhuks kontrollime sulgen hääletuse ja see on tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks. ei, see on sama. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. peame seda kontrollima. avan hääletuse. sulgen hääletuse ja see on tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, seda peame kontrollima. avan hääletuse. sulgen hääletuse ja see on vastu võetud. üks poolthäält rohkem, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. paistab, et tagasi lükatud, aga igaks juhuks kontrollime, et olla kindel. sulgen hääletuse, see on tõesti tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame elektrooniliselt selle arvamuse projekti osas. sulgen hääletuse see on vastu võetud. ja sellega, lugupeetud kolleegid, tänane kohtumine on läbi. tänaseks oleme kõik asjad läbi arutanud, suur tänu teile!